riigis. Anna Miranda, Elsi Katainen ja Jaroslav Mitrofanov, see mandaadid on kinnitatud äh, alates kahekümne kaheksandast veebruarist, esimesest märtsist, viiendast märtsist kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, kas selle kohta on vastulauseid? sellisel juhul on nende mandaadid ka kinnitatud